Die Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Sitzung. Kallid kolleegid, istung jätkub. kõigepealt annan teile teadu, et härra Papa Konstantinu alates tänasest, seitsmendast oktoobrist kaks tuhat üheksa Äh, on määratud Kreeka valitsuse liikmeks. palju õnne temale, võtame selle teadmiseks ja äh, vastavalt artiklile seitse punkt üks äh, määratakse tema asemel uus parlamendisaadik. ja aga seniks, kuni uut ka saadikut pole määratud, jääb tema koht vabaks. esimeste konverentsile on jõudnud ka ettepanek